tuleb avalikustamisele. kui keegi selle vastu ei ole, siis võtame need vastu järgmisel korral. sellega on meie istung peatatud ja head nädalavahetust!